Bien, chers collègues, je vous propose euh, d'adopter. lugupeetud kolleegid, panen ette vastu võtta meie tänane päevakord. me oleme oma päevakorda ka muutnud selleks, et liikmed, kes seda soovivad ja loodan, et see on enamik liikmetest, osaleda kuulamisel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 aitäh, koordinaatorite koosolekul me sellest ei rääkinud, ma saan küll aru, miks äh, see muudatus on sisse toodud. et on äh, samaaegselt toimi-, toimuvaid tähtsaid üritusi, kuid äh, vähendada liikmete võimalust osaleda arutelul raportite osas me oleks pidanud seda koordinaatorite asepresidentiga pidanud ennem arutama. vabandust, ma ei kuulnud teie sõnavõtu algust, nii et ma ei tea, millest te täpselt räägite, kas te räägite meie tänase päevakorra muudatustest? igen, alapirendvältustustasról beszélek. jaa, tõepoolest räägin päevakorra muudatusest. Euh, c'est un, c'est un point qui est euh, me ei tahaks äh, praegu äh, algatada nüüd äh, arutelu selles küsimuses, ma annaksin sõna Toomas Mannile, sest teda puudutab meie esimene päevakorrapunkt. ja siis tuleme reegli, määrus, määruse juurde. ja niipea, kui see otsus vastu võeti muuta päevakorda, kohe teid ka informeeriti sellest meil ei ole ju tavaks päevakorda paika panna koordinaatorite koosolekul, Lauri, te olete ju piisavalt, piisavalt kogenud nendes asjades. me ei ole kunagi arutanud, otsuseid langetanud päevakorra osas koordinaatorite seas. see on sekretariaadi ülesanne eh, ja kooskõlastatuna siis nende raportööridega, kelle raportid arutusele tulevad või kelle punktid on päevakorras sees nüüd aga annaksin sõna aseesimehele ja siis saame lõpetada selle arutelu. Toomas Mann, palun. Also, Frau Vorsitzende, eigentlich wollte ich noch mal zur Tagesordnung eigentlich den Kollegen meil on päevakorras üks punkt ja muide, härra Öri, te toetate seda muutust, et istung algab meil kella kahe ajal ja mitte kella kolme ajal ausalt öelda see muudatus pisut üllatab mind. paljud inimesed ilmselt oleksid selle, seda raportit kuulama tulnud, kui nad oleksid teadnud. mina arvasin, et, et see arutelu tuleb tund aega hiljem ja nüüd on see arutelu poole tunni võrra lühemaks tehtud nii et, et meil on üldse igasuguste raportite jaoks arutelu aega vähem ja äh, paljud inimesed tulevad siia täna kella kolmeks, nii et, et äh, behandeln wollen und es wichtig ist, die Situation der Roma ja minu arvates on see probleem, oleks väga, ma saan aru, et romide olukord on tõsine ja et inimesed Äh, ka minu fraktsioonist tunnevad selle teema vastu huvi ja ilmselt nad äh, tahavad kohal olla, aga tõsta istungi algus kella kolmelt kella kahele on tõesti väga imelik ja ma protesteerin selle vastu. aitäh. tõepoolest, tegemist on ebatavalise olukorraga, kuid äh, praegune asjade seis Euroopa Liidus on samuti ebatavaline ja romide olukord eriti on äh, meid sundinud äh, ka enda päevakorda kohandama vastavalt. ja ma tahaksin äh, teid tänada mõistvuse eest. ma tean, et paljud kolleegid tahavad nelja voliniku kuulamisel ometigi osaleda, volinik Andor, kes vastutab meie valdkonna eest ja see on väga oluline, et me seal kohal oleksime. jaa kohe, kui see, see otsus langetati, teile anti ka äh, elektronkirja teel märku sellest. nüüd aga vastavalt äh, käitumisjuhistele. selle päevakorra, korrapunkti arutus on lõpetatud, teie fraktsioon sai juba sõna, te ütlesite, millised on teie mured ja me ei hakka nüüd edasi lükkama meie töid kella kolmeni kui te tahate selle küsimuse juurde tagasi tulla, siis äh, tuleme selle juurde tagasi järgmisel koordinaatorite koosolekul. härra Ori, palun loobuge sõna võtmast. nüüd, äh, kui me räägime läbirääkimiste korras vastavast käitumisjuhistele, jätkuvad nõukoguga läbirääkimised äh, direktiivi osas ja härra Sirkas teeb selle kokkuvõte homsel koosolekul pärast hääletust. sellega on päevakord vastu võetud. ja nüüd eh, esinaise teated. kõigepealt tahaksin ma tervitada proua Ediko Kalbeltši eh, kohalolu siin, ta asendab härra eh, Enniku žüürit. vastavalt tavadele on äh, meie koosolek äh, jälgitav interneti teel. liikmed leiavad oma kaustast ka teate, mille valmistas Tööhõivekomisjoni sekretäriaat ja siin on tegemist ülevaatega, mis puudutab üheteistkümnenda aasta eelarve menetlust ja agentuure, mis kuuluvad meie valdkonda. see teatis on kättesaadav inglise keeles samuti sooviksin äh, märku anda sellest, et leiate oma toimikutes ähm, sekretäriaadi poolt ette valmistatud äh, teisegi teate, see on äh, nimekiri, mille koostas sekretäriaat mõnede liikmete taotlusel, kus on välja toodud erinevad mõisted ning definitsioonid, mida meie komisjoni töös enim esineb ja seegi on kättesaadav inglise keeles. samuti sooviksin öelda, et äh, töörühm sotsiaalküsimustes, mis kahekümne neljandal septembril kokku tuli, edastas äh, alaliste esindajate komiteele juhtnöörid, mis äh, lähtusid suures enamuses sellest, mida Euroopa Parlament leidis olevat prioriteetset, see oli siis raportis, mille eest vastutas härra Ori tegemist on äh, väga olulise näite, näitega meie mõjutusvõimest ja loodan, et äh, selle töörühma töö tulemused äh, jõuavad ka Coreperi nõukogusse, EBSCO nõukogusse. härra Uuri, kas te soovite nüüd raportöörina sõna? Nem ezzel kapcsolatban van egy másik ügyrend. ma ei soovi sõna sellel teemal. mul on üks teine küsimus. neljanda punkti osas. ja, ja võib küll nii teha. Van egy másik ügyben egy ügyrendi előterjesztése. mul on päevakorraline, päevakorda puudutav küsimus, kodukorda puudutav küsimus teises küsimuses. Ori And once I take more than one point of order ja niipea, kui räägitakse ühest kodukorralisest küsimusest, siis äh, ei ole meil võimalik seda enam peatada, nii et äh, läheme edasi. see saab. neljas äh, punkt ja see demograafilised probleemid ja põlvkondadevaheline solidaarsus, annan kõn-, sõna nüüd kolleeg Toomas Mannile ja siin me räägime nendest kahekümne kahest äh, kompromiss muudatusettepanekust ja kahesaja viiekümne kolmest muudatusettepanekust. Äh, juhataja oli väga karm, äh, arvestades sellist asjaolu, Äh, kus siis äh, kõige suurema esindusega fraktsiooni koordinaator üldse sõna ei saagi. Äh, sellises olukorras on tõesti väga raske käituda Äh, meil on siis kakskümmend viis minutit, et seda raportit arutada äh, ja kui me seda ei jõua äh, täna suuliselt ära arutada, võib-olla tuleksime siis kunagi selle juurde kirjalikult tagasi. meil on esitatud kakssada viiskümmend üks muudatusettepanekut Naisõiguste komisjonist, suurema osaga nendest ma olen nõus, ka majandus- ja rahanduskomisjonist on tulnud muudatusettepanekuid ma olen vaadanud need muudatusettepanekud läbi ja ma arvan, et nende osas on ka toetus võimalik. nüüd kompromisside osas meil on kakskümmend sellist kompromissi, mida toetavad kõik fraktsioonid. ning ma arvan, et enamik inimesi on nende kompromissidega nõus. mind on see, nende teemal üsna palju, mulle on üsna palju helistatud nendega seotud ja ma tahaksin kõiki helistajaid tänada rahvapartei on esitanud ähm, kuuskümmend neli muudatusettepanekut, äh, mis on ka enamus äh, minu raportisse sisse võetud. Äh, nelikümmend kolm on sellised ALDE muudatused, millega ma saaksin nõustuda, aga näib, et Liis Linnil on probleeme õigussätetega, mis puudutavad vanuselise diskrimineerimise vastu võitlemist me oleme juba üsna palju selliseid õigusakte selles valdkonnas vastu võtnud. Te võib-olla ei ole minuga ühel nõul, aga niisiis sotsialistidelt viiskümmend kaheksa muudatusettepanekut kolmekümne üheksaga ma olen nõus ja osad nendest on leidnud kajastamist ka kompromissidest. Francois Castexi osas ma olen äh, teiega paljus nõus, aga probleemiks on äh, sada kolmkümmend kolm, mida teie tahate kustutada. ma ütlesin, et Äh, peaksid olema mingid stiimulid nende tööliste jaoks, kes on vanemad kui kuuskümmend aastat, neil peab olema mingi võimalus kui nad tahavad tööturule edasi jääda. Äh, või kui nad soovivad oma, oma endisele töökohale edasi jääda, neile tuleks paindlikkuse raames selline võimalus anda Te ütlesite ka, et me peaksime vaatama äh, millised vanusepiirangud pensionieale seada, ma arvan, et sellega peavad tegelema äh, sotsiaalpartnerid, kui me olime Strasbourgis, siis me juba saime tunda, mida see tähendab, nii et, et ähm, me peame siin äh, tuginema ajaloolistele läbirääkimistraditsioonidele riikides. sada kakskümmend kuus, sellega mul on probleeme ja saja kahekümne üheksaga ka, kus äh, kõneldakse sellest varasele pensionimineku võimaluse äh, likvideerimisest. ma arvan, et me ei tohiks suurendada varase pensionimineku võimalust. minu kodumaal me oleme seda eelpensionisüsteemi vaadanud. see toob lihtsalt kaasa selle, et inimesed lähevad töölt liiga vara ära ning ettevõtted et Äh, ei ole sellega rahul, nii et me peaksime olema ettevaatlikud, kui inimesed soovivad varem pensionile minna, on see tore, aga miks neile selle jaoks mingeid stiimuleid luua, see on imelik. ma ei taha, et meil oleks siin mingi subsideeritud varase pensioni programm. Äh, sotsiaaldemokraadid Kreekas on Äh, selle noorte tagatisega tegelenud. mina oma raportis mainin nelja kuni kuud ku,, kuud kuud, et selles osas me minu meelest jõudsime kokkuleppele. Äh, ma tahaksin edastada väga selge sõnumi. Äh, pärast nelja või kuut kuud peab inimestel olema võimalus töökoht saada, see on üks stiimul ja me tõesti peame äh, soodustama ettevõtteid selles suunas töötama, selles osas ma olen teiega täiesti nõus. nüüd et see äh, erilt nelikümmend neli muudatust, millega me oleme nõus, nüüd äh, proua Zimmer, teie muudatustega ma olen ka nõus ning lüüriki muudatused äh, on tõesti juba leidnud kajastamist ka äh, kompromissides. minu kolleeg härra Higins on palunud väga paljusid asju, mida ma kahjuks toetada ei saa. mis puudutab demograafiliste muutuste tulemusi, siis ma arvan, et siin me oleme suutnud probleemid äh, lahendada ja ma olen ka nõus sellega, et perekonnad vajavad äh, korralikku meiepoolset toetust. eelarve äh, konsolideerimine tuleb samuti kaasata tema, tema tahtis seda kustutada, aga mina leian, et see peaks küll sisse, sisse jääma ja mis puudutab lühimat töönädala, lühikest töönädalat, siis selles osas me oleme ka eriarvamustel, nii et ma arvan, pigem oleks vaja paindlikkust kui ühte mõõdupuud kõigi jaoks. nüüd äh, roheliste kahekümne kahe muudatusega ma olen nõus äh, või nende, nendest äh, kakskümmend on väga head ja kaheksateistkümnest on saanud kompromiss kolleeg Kornelissen, ma tahtsin öelda, et meil on vaja Euroopa noorte tagatist ja, ja see on täiesti selge. me peame hoolitsema selle eest, et me ei saa lubada noortel niisama käed rüppes istuda ja oodata, et neile taevamanna sülle langeb. me peame looma neile mingid stiimulid. miinimumsissetulek, selles osas on meie seisukohad erinevad, miinimumpalk, miinimumsissetulek. inimeste arvamused selles osas on erinevad ja ma austan erinevaid arvamusi aga enamikes valdkondades olid need muud, teie muudatusettepanekud mulle vastuvõetavad. nüüd kakskümmend kahte on juba kompromissis mainitud, te ütlesite, et et tööotsijate elulood, nõuded neile on muutunud liiga keerulised, mina sellega nõus ei ole. ma arvan, et Äh, mis puudutab nüüd äh, hooldust, riigipoolset hooldust noortele inimestele, sellega tuleb ka tegeleda, igatahes kaheksakümmend protsenti teie muudatusettepanekutest on täiesti vastuvõetavad. ma arvan, et me oleme suutnud sellise kuldse kesktee leida ja nüüd ma pean oma sõnavõtu lõpetama. aitäh raportöörile, nüüd Anna äh, Kasteksile kõigepealt sõna aitäh, proua esis-, proua esinaine. ka mina sooviksin tänada härra Manni selle koostöö vaimu eest selle töö käigus raporti kallal ja ka kompromissivalmiduse eest. me oleme mitmetes valdkondades kenasti edasi liikunud, jõudnud konsensusele lähemale ja selle eest talle suur tänu. mul on enda poolt ka kaks äh, suulist muudatusettepanekut nende kompromisside osas, mis äh, meid mõlemaid puudutavad. kõigepealt äh, kompromiss L. see puudutab elukestvat õpet, ma sooviksin äh, siin sisestada sõna specially äh, only asemel nii et kui ta sellega nõus on, siis ma võin selle ka kirjalikult vormistada, selle suulise muudatusettepaneku. ja teine muudatusettepanek, suuline, puudutab äh, kompromissi N, kus räägitakse täistööhõivest äh, üle viiekümne aastaste hulgas ja enne pensioni minekut ja mulle tundub, et äh, sellise sõnastusega on, tekib vastuolu ühelt poolt täistööhõive eesmärke ja teiselt poolt äh, viiekümne viie äh, protsendilise tööhõive määra saavutamine. selleks, et see vastuolu kõrvaldada, paneksin ette asendada achieving sõnaga aiming ja siis lisada minimum of fifty five percent of äh, those employed. kui äh, olete nõus äh, selle suulise muudatusettepanekuga, siis saan selle ka kirjalikult esitada. nüüd aga, mis puudutab teisi kompromissmuudatusettepanekuid, kus sotsiaaldemokraatide, demokraatide fraktsioon ei ole otseselt seotud, paljud neist on meile meele järele, me Äh, hääletame nende poolt, kuid äh, siiski mõnedes küsimustes on meil siin erimeelsused, hoolimata kõikidest jõupingutustest, näiteks äh, mis puudutab pensioniiga ja erinevaid motivaatoreid töötamise jätkamiseks pärast pensioniea ületamist nii et need kompromissmuudatusettepanekud, need olid teiste fraktsioonidega saavutatud ja tingimata ei pälvi meie toetust. kompromiss muudatusettepanek J, selle poolt saame hääletada, kui äh, siin oleks eraldi hääletus ja me ei ole osa, ise allkirjastanud seda kompromissi ning seetõttu sooviksime eraldi hääletust. nii et osaliselt me hääletaksime siis eraldi hääletust, kui mitte, kui ei tule eraldi hääletust, siis me ei hääleta selle poolt. sest äh, siin need eesmärgid on veidi vastukäivad muidugi me toetame seda raportit üldiselt, isegi kui mõnedes küsimustes on meil eriarvamus. proua Linn ja siis proua Bauer uh,. Yes, thank you. suur tänu ja suur tänu selle töö eest, mille sa oled ära teinud. mina olen ALDE fraktsiooni variraportöör ja ma tean, kui palju sa oled pidanud selle küsimuse kallal vaeva nägema. vaatan nende kõikide muudatusettepanekute läbivaatamine, mille mina olen esiti esitanud, juba tundub suur ülesanne olevat ja minu meelest oled sa väga hästi saanud hakkama sellega, et oled jõudnud kompromissideni. aga siiski on mõningad lahkarvamused minu ja sinu vahel kõigepealt diskrimineerimise küsimus, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, raport, mis Euroopa Parlamendi täiskogust läbi läks ja mis kutsus üles diskrimineerimise vastase direktiivi vastuvõtmisele, sai suure toetuse osaliseks nii et mina põhimõtteliselt kordan lihtsalt selle direktiivi vajadust ja ma olen väga teadlik, millised on sinu seisukohad selles küsimuses, me tahaksime mingisuguseid õigusloom-, õiguslikke akte sinu liikmesriigis, aga see ei ole mingi põhjendus. mis ja siis äh, lõige kolmteist, seal eelistan mina tegelikult sinu originaali, nii et äh, ma arvan, et kompromissi L vastu võiksime me seetõttu häälest äh,, hääletada, sellepärast et äh, mina leian, et sinu sõnastus ise on parem kui kompromiss. mis puudutab kompromissi N, siis jällegi mulle ei meeldi äh, ise ära see, see kompromiss riiti. ja kui talitused on nõus, siis ma arvan, et võiksime minu muudatusettepanekut sada kakskümmend äh, hääletada ja selle võtta lisana ja see võib-olla parandaks olukorda. võime vaadata, kas äh, sa sada kahtekümmend saaks siis hääletada lisana kompromissile N ma, mina arvan, et see oleks mõistlik, tegemist on siis pensioniea küsimusega ja ma arvan, et vähemalt ühe osa sellest võiks kaasata kuidagi kompromissi N. mina ei olnud äh, kompromissi töögrupis, aga kuna, ja kuna minu muudatusettepanek ei läinud sinna kompromissi sisse, siis minu meelest äh, võiksime me seda eraldi hääletada. mis puudutab kompromissi B, siis ma arvan, et me võiksime selle vastu hääletada, sellepärast et ma arvan, et see jääb meie pädevusest välja. muidu sisuliselt ei ole mingisuguseid suuri probleeme, aga, aga laste kasvatamine selles kontekstis on minu arvates, ei ole meie pädevuses. ja minu fraktsioon võiks hääletada selle vastu sada seitsekümmend üks, kui siin on kohal Kornilson, kes tegi ettepaneku saja seitsmekümne viie kohta, siis ta võiks selgitada meile, mida ta mõtleb selle muudatusettepanekuga, see on lepituse küsimus äh, ja pere asendamine äh, lepitusega, mina ei saa sellest sõnast lepitus, reconciliation äh, inglise keeles aru, nii et tegelikult oleks päris kasulik, kui muudatuse ettepanek kui esitaja selgitaks, mida see reconciliation seal tähendab ja võib-olla inimesed võiksid ise selgitada siin, mida teised, teised inimesed võiksid selgitada, kuidas nemad seda sõna mõistavad. ma saan aru, et vist tõenäoliselt mõeldakse siin mitte peresuhteid, vaid kõiki suhteid selle sõnaga reconciliation, aga ma arvan, et see sõna reconciliation siiski ei kajasta seda, mida muudatusettepaneku esitaja e-, mõtles päris hästi. proua Bauer ja siis äh, proua Mare. köszönöm szépen, és akkor ott folytatnám, ahol <clears throat> Linnasson abba hagyta. aitäh, ma jätkan sealt, kus äh, proua Linn lõpetas. ma olin äh, naiste õiguste komisjonis tema raportöör ja seal räägitakse töö ning pereelu lepitamisest ja see on äh, ka antud raporti keskmes, kuna naiste tööhõive vastavalt ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale, see ei ole saavutatav, kui äh, erinevad ühiskonnakihid äh, ei tee tõsiseid jõupingutusi, näiteks kohalikud omavalitsused, samuti valitsused ei tee omapoolseid jõupingutusi, peab võtma meetmeid selleks, et vähendada pinget tööhõive ning pereelu vahel. ja siin ma viitan eelkõige naistele, sest äh, väga palju vastutusest äh, tuleneb just äh, nendest kahest eluvaldkonnast ja me peaksime neid kohustusi püüdma veidi vähendada. ja me ei saa siin nüüd naiste tööhõivet vastavalt äh, selle strateegia eesmärkidele suurendada niimoodi? tahaksin tänada ka härra Manni kogu tehtud töö eest. Need muudatusettepanekud, mis me esitasime, ei ole osaks kompromissettepanekutest, kuid Herman äh, on neid arvestanud ja aitäh talle selle eest, et leida, et on püütud leida ühiseid nimetajaid siin. proua Morin. ma jätkan sealt, kus lõpetas proua Bauer siin on terve rida muudatusettepanekuid, mis esitati sellele raportile, mis on juba iseenesest vägagi täielik lisaks äh, tekstile endale, need muudatusettepanekud tihti viitavad sellele, et peaks saama lepitada tööelu ning pereelu äh, ja see on väga oluline selleks, et tagada kodanike võrdsus Euroopas. Need muudatusettepanekud, mis lisati näevad ette, et siin ei peaks äh, olema mingisuguseid piiranguid töötasu või tööaja öö, ähm, osas, arvestades ka siis öö, äh, pere, peres öö, äh, koduse töökoormusi. ja mulle tundub, et veidi me siin kaotame oma eesmärgi silmist, sest me soovime ju saavutada öö, tööelu või karjääride võrdsust nii et me räägime siin muidugi ka palgavõrdsusest, kuid äh, mis on äh, väga tõsine antud küsimuses, on see, et äh, kui me arvestame emadust ja neid koduseid ülesandeid, siis me näeme, et tegelikult sellest tingituna ei ole karjäärid võrdsed meestel ja naistel. ja seetõttu ma sooviksin, et Toomas Mann võtaks raportis sisse võib-olla ühe muudatusettepanekuna ka selle idee näiteks ähm, seitsekümmend, sada seitsekümmend kaheksa muudatusettepanek, Rowan Ritteni ettepanekus või mõnes teises äh, muudatusettepanekus, näiteks sada kaheksakümmend viis, nii et äh, me peaksime selgelt siin välja tooma selle tööalase võrdsuse põhimõtte ja seda just äh, töö ning pereelu lepi-, lepitamise valguses. kuid veel kord sooviksin tänada Toomas Manni selle märkimisväärse tehtud töö eest. see on suureks edasiminekuks meile kõigile ja loodan, et ka see idee saab siia sisse võetud. aitäh! aitäh! ja aitäh Toomasele selle tehtud töö eest. vananemine on ja jääb äh, meie ühiskonna jaoks oluliseks teemaks äh, kogu meie eluaja jooksul. ja see te-, sellest teemast ei pääse ka kõige nooremad, kes siin saalis praegu istuvad. see on probleem, millega me peame tegelema. ma tahaksin tänada Toomast selle eest, et tema juhtimise all me just sellele teemale keskendumegi äh, eakamad inimesed soovivad olla ühiskonna võrdsed liikmed ja seda nad saavadki olla tänu äh, hääleõigusele, mis neil on. ühiskonnana me peame aktsepteerima reaalsust, aga samas me ei tohiks teha ka tühja, anda ka tühje lubadusi. oluline on see, et meil oleks väärikas sotsiaalsüsteem, aga selleks on vaja edukat majandust ja on vaja läbi viia meie pensionisüsteemide reform. sama puudutab ka sotsiaalteenuste süsteemi me ei saa äh, enam loota liiga palju institutsioonidele, me peame hakkama toetama eakamaid inimesi nende kodudes. väga oluline on ka erinevate põlvkondade vaheline koostöö perekonna raames. Äh, kokkuvõtteks tahaksin ma öelda seda, et meie fraktsioon toetab seda raportit ja tänan veel kord härra Toomas Manni nüüd annaksin sõna raportöörile, kuid enne seda tahaksin eh, teile teatada, et eh, siin viibib eh, ka ajakirjanike rühm, kes teeb veebidokumentaali meie töö kohta. muudatusettepanek sada kakskümmend, millest proua Linn soo-, mida proua Linn soovis aktsepteerida lisana kompromissile N kui ma ei eksi, ütleb eesistuja. võtaks arvesse esimese osa proua Linni ettepanekust, kus on räägitud Euroopa Liidu õigustiku rakendamisest ähm, ealise diskrimineerimise vastases võitluses ja seadaksime teise osa sellest välja see teine osa teie muudatusettepanekust tegelikult on selles kompromissis endas juba sees, nii et selle võiksime välja jätta sellest lisandusest. aga nüüd äh, härra Mann, palun. ja, dank, äh, liebe kolleegin und kollegen. aitäh, aitäh, kolleegid. ja suur aitäh äh, selle eest, et te minu raportile toetust avaldasite. ma arvan, et me oleme kokku pannud väga huvitava raporti tegemist on huvitava raportiga selles mõttes, et siin ei käsitleta vanane, vanu ja noori eraldi, vaid koos. ja ma loodan, et see raport äh, äh, põhjustab väga huvitava arutelu Strasbourgis ja ma loodan, et me saame ka täiskogu päevakorras sellele hea aja, arutlusaja ma tahaksin tänada proua Kasteksi kõigi nende muudatuste eest ja ma tahan teile öelda, et me saame neid kõiki toetada ja mis puudutab näiteks elukestvat õpet, siis me seda me saame rõhutada, siin ei teki mitte mingisuguseid probleeme ning see viiskümmend viis protsenti kui miinimum, te ütlesite, et me Äh, sooviksime, et me peaksime selle protsendi kõrgemaks panema, loomulikult me kõik sooviksime, et tööhõive oleks kõrgem, aga ma kardan, et meil ei õnnestu mitte kunagi saavutada täistööhõivet. nüüd, äh, mis puudutab osade kaupa hääletamist äh, kompromissi kolm puhul, ma ei usu, et me siin saavutame kokkuleppe aga õnneks meil on olemas kokkulepe üles, ülejäänud punktides ja list, mis puudutab seda diskrimineerimise vastast võitlust, siis äh, selles osas äh, mul ei ole mitte mingisuguseid probleeme. Äh, aga ma ei tea, kas me saame siin nõuda, nõuda eraldi õigusakte, minu meelest oleks tore, kui need õigusaktid, mis me oleme juba vastu võtnud liikmesriikide tasandil ka rakendamist leiaks, et meie ju oleme täiesti nõus, et me ei ole kunagi nõus vanusepõhise diskrimineerimisega Äh, ma panin ka kirja, milliseid minu muudatusi sa toetad ja milliseid kompromisse sa toetad ja tegelikult kompromissidega nii ongi, et mõnikord tuleb järgi anda selleks, et kuskil mujal jällegi midagi võita. aga äh, ma siiski ei tahaks seda kompromissi tagasi võtta ja nüüd, mis puudutab kompromissi N ja selle muudatuse sada kakskümmend lisamist, ma arvan, et võib-olla arutame seda täna õhtul ning äh, sada seitsekümmend viis, nagu Edith Bauer ütles, töö ja pereelu ühitamine, tegemist on meie jaoks väga olulise ideega. Edith, ma olen nõus kõigega, mis oli Naisõiguste Komisjoni raportis. Äh, proua Moran, teie muudatusettepanekud ja see, et tuleks rõhutada, äh, kui oluline on võrdsus tööalal, äh, seda ma olen valmis tegema. me võime täna õhtul jällegi selle sõnastuse täpselt välja töötada ja tahaksin teid tänada ka Milan, tahaksin teid tänada ka selle toetuse eest, mida te avaldasite, te endise arstina teate, millised probleemid selles valdkonnas on ning äh, juhataja ettepanek teine osa saja kolmekümnest kustutada, seda ma olen ka valmis kaasa, kaaluda, aga ma arvan, et meil on väga hea raport. meie homne hääletus äh, kindlasti äh, kulgeb äh, homme takistusteta ja siis homme hommikupoolikul saame hääletatud selles küsimuses. nüüd aga viies päevakorrapunkt ja siin tahaksin anda sõna raportöör David Kassale, kes äh, saab anda ülevaade nendest neljakümnest muudatusettepanekust, mis esitati ja samuti nendest kahest äh, kompromissettepanekust, mis ta koostas. ja hääletus peaks samuti aset leidma homme, kui kõik hästi läheb. ja täna on äh, väga hea rääkida just teie äh, raportist, kuna just täna komisjon tuleb välja mitmete oluliste ettepanekutega majanduse juhtimise vallas ja kus äh, meeleavaldused Brüsseli äh, tänavatel mm, puudutavad äh, väga selgelt just sedasama teemat. ja siis neljandal või viiendal oktoobril peaks see lõplik hääletus toimuma, nii et nüüd annaksin sõna härra Kassale. Grazie, president ähm,. Abelšein ähm,. aitäh. mulle äh, tegelikult ei meeldi sõna võtta, kui saalis on ka ajakirjanikud kohal, aga meil ei olnud äh, võimalust oma päevakorda täna äh, muuta, me küll pakkusime välja teist päevakorrapunkti, aga teie juhataja ei andnud meile isegi võimalust oma ettepanekut selgitada ja selline käitumine, proua juhataja, on täiesti vastuvõetamatu. ja ma loodan, et sellist asja enam ei juhtu. sellepärast, et äh, ei ole õige, et istungi juhataja ei kuulagi ära protseduurilisi Äh, märkusi. nagu te ütlesite, on väga oluline, et täna arutatakse minu raportit äh, me oleme saanud üsna palju muudatusettepanekuid selle arvamuse kohta ja enamik nendest on teretulnud. ma arvan, et need muudatused, mis on äh, esitatud, lisavad lisandväärtust minu arvamusele ja ma saan neid tõesti toetada. me oleme suutnud leida kompromissi proua Grüni ja härra Konverati muudatuste osas, see puudutab siis lõiget kolm eelarvehinnanguid. me oleme kokku leppinud, et sellised hinnangud peaksid arvestama sotsiaalkaitsega ja pensionisüsteemidega. me peame hoolitsema selle eest, et need olemasolevad süsteemid on mitte üksnes jätkusuutlikud, vaid et nad on ka piisavad ja turvalised Euroopa kodanike jaoks mis puudutab lõiget seitse, kus jutt on sanktsioonide süsteemidest ja kompromisside leidmisest, siis äh, ma tahaksin siin öelda, et me oleme pidanud läbirääkimisi ja oleme jõudnud järeldusele, et need sanktsioonisüsteemid ei tohiks puudutada struktuurifonde ja kuidas seda täpselt teha siis tööhõive kontekstis ja ka hariduse kontekstis ja sanktsioonide süsteemid ei tohiks äh, takistada liikmesriikidel demokraatlike äh, otsuste langetamises osaleda. mul on sellise kompromissi üle väga hea meel ja ma loodan, et meie komisjon saadab selles küsimuses väga tugeva signaali me oleme saanud muudatusettepanekuid äh, mis selgitavad siis äh, vastuolusid ka äh, mõningatele tavadele äh, finantssektoris, mis ei lase sellel sektoril olla pikaajaliselt jätkusuutlikult. me oleme nõudnud ka usaldusväärsete statistiliste andmete avaldamist, mis puudutavad siis just nimelt tööhõivet ja et sellised andmed tuleb õigeaegselt esitada ma arvan, et meil ei ole rohkem aega siin äh, asju arutada, kuna meie ajakava täna on nii kokku surutud, ma lõpetaksin oma sõnavõtu, tahaksin tänada variraportööre toetuse eest, tahaksin tänada kolleege siin komisjonis ja nüüd ootan siis oma kolleegide kommentaare. Euh, aitäh raportöörile. meil on äh, siiski aega ära kuulata kõik teie argumendid, kuid äh, aitäh teile muidugi selle lühida sissejuhatuse eest proua Rapti, palun. suur tänu, proua esinaine. tänaksin kõigepealt raportööri selle suurepärase töö eest, mille ta on ära teinud. sellepärast, et ilma hea alusdokumendita on meie töö väga raske ja ilma hea alusdokumendita on raske ka kasulikke muudatusettepanekuid esitada ma tahaksin tänada ka teisi variraportööre, kes on äh, selle projektiga seotud olnud äh, suurepärase koostöö eest. mul on hea meel äh, iseäranis kompromissettepaneku kaks üle, kus on räägitud majandusliku juhtimise sotsiaalsest dimensioonist. ma leian ka, et me peame rõhutama neid samu asjaolusid, mida me äh, rõhutasime nendes muudatusettepanekutes, mille me esitasime proua Peeresega koos, tööhõive eesmärgid, parim kooskõlastamine liikmesriikide programmidega ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia arvestamine ja tööhõivesuuniste arvestamine samuti on kasulik, oleks vaja kasutada Lissaboni lepingu horisontaalset sotsiaalset klauslit. kuid mis puudutab, mis puudutab sanktsioone, siis minu meelest kompromiss on õige lähenemisega. meie jaoks on ju oluline, et sotsiaalne dimensioon oleks kaasatud ja sotsiaalne mõju saaks teataval määral leevendatud ja et me saaksime leevendada ka tööpuuduse probleemi. siis mis puudutab protseduurilist külge, siis ma leian, et kriitilistes olukordades, nagu täna, peame me kandma hoolt selle eest, et sisu jääb peale kõikidele protseduurilistele ja vormilistele küsimustele. aitäh, kas on veel sõnasoovi? härra Almar, palun Euh, monsieur Helmer euh, puis Monsieur Grossman. Monsieur Helmer. Well, uh, madam president suur tänu proua esinaine ja enne kui ma käsitlen raportit siis ma tahaksin öelda et ma olen nõus oma kolleegide arvamusega kes kritiseerisid teie äh, diktaatorlikku äh, juhtimisviisi aga nüüd siis äh, mis puudutab kaasa raportit siis selle kohta võib öelda palju ja ma ei kavatse liiga palju teie aega raisata, nii et kui lubate, siis juhiksin tähelepanu ainult mõningatele muudatusettepanekutele. iseäranis muudatusettepanek number neli, kus on kirjas, et kui Euroopa sotsiaalmudel on äh, maailma konkurentsi seisukohast äh, üheks meie plussiks, ma lugesin seda ja ma pidin kontrollima, kas mul on ikka prillid õigesti peas. kas me tõesti usume, et Euroopa sotsiaalmudel on konkur-, maailma konkurentsis meile plussiks? Äh, see tegelikult tõstab ju ometi Euroopa Liidu tööjõu hinda ja samuti tõstab ka meie heaolu hinda. me võiksime rääkida, kas see on hea või, äh, ja kas see, kas on kas on mõtet sellesse investeerida või mitte. me võime olla ühel meelel või mõnel teisel meelel ja kindlasti meil on eriarvamusi, aga põhimõtteliselt konkurentsieeliseks ei saa ju tööjõu äh, hinnatõusu siiski pidada, see on kõige absurdsem lause, mida ma olen lugenud selles parlamendis viimasel ajal ja siis muudatusettepanek kakskümmend kaks, kus on kirjas, et me peaksime moodustama kõrgematasemelise töörühma, äh, mida juhib komisjon sotsiaalse pettuse vastaseks võitluseks ja me tahaksime otsekui moodustada sellist Euroopa tasandi äh, tööhõivestasid, äh, kes peaks liikmesriikides äh, oma arvamusi peale suruda, suruma. ja see on ka märkimisväärselt šokeeriv ettepanek ja see näitab, et me tahame üha rohkem luua absurdseid äh, kogusid ja institutsioone, kes peaksid äh, teostama järelevalvet ja andma kõigile nõu. siis palgapoliitika. Euroopa Liidus, kui me tahame, et liikmesriigid oleksid konkurentsivõimelised, äh, ei taha me palgapoliitikate koordineerimist, nagu siin kirjas on tegelikult me läheksime siis madala sissetulekutasemetega riikidesse ja ütleme, et me lööme, loome eeskirjad, mis takistavad teil jõukuse saavutamist, sellepärast et te ei saa kasutada ära oma konkurentsieelist, milleks on madal palgatase ja ma ütlen sageli selles komisjonis seda, et väga palju, mida me teeme, tegelikult ei puuduta tööhõivet, vaid hoopis puudutab äh, tööpuudust ja Euroopa Liidul on õnnestunud väga hästi tööpuudust tekitada, aga sama hästi ei ole meil paraku õnnestunud äh, tööhõivet tekitada. Äh, härra Grossmann, suur tänu! kõigepealt tahaksin tänada härra Kaasat selle töö eest, ta on teinud hea ettepanek, äh, mis oli ECONi raportiga kooskõlas äh, stabiilsuse kasvupakt on ära toodud, äh, sanktsioonid, mis on hädavajalikud, see on ainus moodus selleks, et pikaajaliselt kasvu saavutada, kuid me peame arvesse võtma ka erinevate liikmesriikide erinevaid olukorda ja liiga paljude kriteeriumite esitamine, nagu näiteks keskkonnakriteeriumid ja erinevad erandid selleks, et äh, lühiajalist mõju saavutada, tegelikult pikaajaliselt äh, õõnestavad meie pingutusi. Ri-, võlgades riik ei suuda maksta oma sotsiaalkindlustusmakseid ja pensioneid tulevikus ja seetõttu on oluline, et me kõrgemat neto võlad saaksime kõrvaldatud selleks, et tuleviku olukorda muuta tasakaalustatumaks. ja need, kes arvavad, kes, et võla süvendamine aitab tulevikus probleeme lahendada, on rängalt eksinud. ma olen kõikide nende muudatusettepanekute vastu kus kutsutakse üles konsolideerimist selleks, et positiivselt mõjutada sotsiaalkindlustussüsteeme. Jul-, eelarve, rangus eelarve küsimustes, kokkuhoid eelarve küsimustes on möödapääsmatud, me ei saa edasi liikuda nii, et kaks sammu tagasi, üks edasi ja ekspertide grupi osas on esitatud muudatusettepanekuid ja mina arvan, et see ekspertide grupp ei aitaks meil probleeme lahendada, nii et seetõttu paraku ei saa ma kompromissi toetada, mis puudutab lõiget noh, seitse, sellepärast et seal on liiga palju erandeid, kuid sellegipoolest tänaksin härra Kaasat järeleandmiste eest, paindlikkuse eest läbirääkimiste protsessis ja lõpetuseks ütleksin omalt poolt, et mina olen palgapoliitikate koordineeri-, koordineerimise vastu Euroopa tasandil. palgad äh, lepitakse kokku siis tööturu osapoolte vahel ja ma ei arva, et liikmesriikide ametivõimud või Euroopa Liidu ametivõimud peaksid sinna sekkuma, see oleks mõttetu. ja ma olen nõus ka proua Haakeniga, et äh, sanktsioonide mõju puhul peaks äh, ennem äh, kontrollima sanktsioonide mõju individuaalsetele töötajatele. härra Torosa, viimane sõnavõtusoov, kas keegi veel soovib sõna? härra Torosa ja siis annaksin sõna uuesti härra Kassale. palun okay,. Et... hästi äh,, aitäh minu arvates on väga oluline, et me arutame seda arvamust just nimelt sellel päeval, kui komisjon tuleb välja oma kuue ettepanekuga majanduse juhtimise vallas. parlamendil on nende ettepanekute osas kaasotsustamise roll, kuue, kuuest ettepanekust nelja osas ja kahe osas siis meiega konsulteeritakse. on väga oluline, et me saadaksime vähemalt sellest komisjonist komisjonile signaali, et ei ole võimalik luua korralikku ühiskonda sellele ideele, et, et tekivad puudujäägid ja saab elada laenudest ja saab rakendada mingeid kunstlikke kriteeriume. mina ei ole puudujääkide ja eelarve konsolideerimise vastu, aga mina Äh, olen selle vastu, äh, kuidas võlgasid vähendatakse, me peame arvestama ikkagi sellega, et Euroopa puudutab äh, mitte ainult Euroopa majandust, vaid ka Euroopa ühiskonda ning mulle tundub, et need argumendid, mida mõned eelkõnelejad esitasid, ei peegelda tegelikult selle praeguse kriisi põhjusi. kui me, me räägime siin tegelikult majanduslikust kirjaoskusest Need inimesed, kes on dereguleerimist siin parlamendis kogu aeg toetanud, nende käitumine praegu tundub mulle veidrana. just nimelt deregulatsioon on meid sellesse kohutavasse segadusse viinud ja mõned riigid on lausa pankroti äärel. mitte selle, selle raha pärast, mida nemad on kulutanud, vaid selle raha pärast, mida pangad on kulutanud ning äh, institutsioonide pärast, kes on Euroopa rahvastanud põhimõtteliselt nende tulevikku röövinud ja minu arvates on äh, täiesti kohutav selliseid argumente siin kuulda. meil on vaja tasakaalustatud äh, Euroopa majandust, mis arvestab kodanike vajadustega, tagab töökohad ja korralikud sotsiaalteenused. nii palju, kui mina komisjoni ettepanekuid täna lugeda saad, siin siis minu arvates need ettepanekud ei lähe piisavalt kaugele sellise sobiva tasakaalu leidmiseks. ei piisa sellest, kui me ütleme, et me peame eelarve puudujäägi kolmele protsendile vähendama eh, teatud aastate jooksul ja ei hooli üldse sellest, kuidas see mõjutab inimeste elustandardit, hari, haridust, lastehooldusteenuseid ja nõnda edasi niisiis ma tõesti loodan, et puhkeb elav arutelu komisjoni ettepanekute osas ning eh, ma tahaksin öelda, et mis puudutab Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni, siis need ettepanekud meie arvates ei ole piisavad ning eh, kui saadet, soovitakse, et need parlamendis kiiresti läbi lähevad, siis peaks olema valmis kompromissideks nüüd on äh, kõik äh, soovijad sõna saanud ja annaksin sõna uuesti raportöörile, et ta saaks selle arutelu kokku võtta. aitäh! Äh, väga palju oli muudatusettepanekuid ja ma pidin jõudma teatud kompromissidele. ma olen nõus kõigega, mida kõi-, siin öelda, isegi sellega, mida ütles härra Helmer ma mainisin muudatusettepanekut kakskümmend viis, mis puudutab poliitikate koordineerimist ja ma teen ettepaneku, et me hääletame selle ettepaneku vastu. aga mis puudutab muudatusettepanekut neli, mille on esitanud meie juhataja proua Peres Euroopa sotsiaalmudelit, siis see muudatusettepanek on pisut ebaselge ma arvan, et meil tegelikult ei olegi sellist asja nagu Euroopa sotsiaalne mudel ja äh, tegelikult see midagi suurt ei muuda, nii et seega ma soovitan selle muudatuse poolt hääletada, aga kes tahavad, võivad loomulikult vastu hääletada. Äh, kokkuvõttes ma arvan, et tegemist on üsna hea arvamusega, arvestades kõiki neid muudatusi, mida ma olen saa-, saanud ning ma arvan, et kompromissid, mis me viimastel tundidel, päevadel kokku panevad, tagavad siis hea tulemuse homme hommikul. aitäh nagu kokku lepitud, homme hääletame teie arvamuse osas, nii et komisjon saa-, et äh, majandus-, rahanduskomisjon saaks seda kiiresti arvesse võtma. selle päevakorrapunktiga oleme nüüd ühele poole saanud ja läheksime edasi kuuenda punkti juurde ja tervitame siin äh, meie poolt tellitud uurimuse autoreid. uurimus puudutab sotsiaalkaitse rolli majandusliku stabilisaatorina käesoleva kriisi õppetunnid ja nüüd äh, annaksingi äh, sõna uuringu äh, autoritele. tahaksin tänada enne veel kõiki neid autoreid, Raich Horsti, Martin Gerari ja Mattias Tortsi nende panuse eest meie töösse ja annaksin sõna nüüd härra Werner Eichhorstile et ta saaks esitleda selle töö tulemusi. härra Eichhorst, sõna on teil. okei okay,, thank you very much uh,. aitäh, lugupeetud esinaine, lugupeetud komisjoni liikmed. kahjuks äh, härra Leoni streigi tõttu ei saanud äh, täna Brüsselisse tulla, kuid äh, esitlus toimub sellest uurimusest siiski, see siis puudutab sotsiaalkaitse rolli majandusliku stabilisaatorina ja me siis analüüsime seda, mis on teada sotsiaalkaitsesüsteemide kohta, nende erinevate diskretsiooniliste me-, meetodite kohta, mida liikmesriigid rakendasid tööturul ja majanduses üldiselt. ja see aruanne alguses võtab kokku äh, need tulemused äh, või kokkuvõtted, äh, mis äh, järelduvad nendest poliitikatest ja me näeme, et sotsiaalkaitse tõepoolest on vägagi tõhus majandusliku stabilisaatorina palju tõhusamad kui maksu- meetmed, siin räägitakse automaatsetest stabilisaatoritest ning diskretsionaarsetest meetmetest. räägime siin äh, töötustoetustest, äh, automaatsete stabilisaatoritena, samas kui diskretsioonilised äh, meetodid tuuakse sisse ajutiselt kriisi olukorras selleks, et majandust stabiliseerida ning kaks kolmandikku paraku nagu, äh, nendest äh, diskretsionaali, dis-, diskretsioonil põhinevatest meetoditest puudutasid just sotsiaalvaldkonda ning maksusoodustusi ja nende eesmärgiks oli siis äh, stabiliseerida või leevendada majanduslangust ja siis me vaatasime ka seda, kuidas need diskretsioonil põhinevad meetodid leevendasid antud kriisi puhul majanduslanguse mõjusid. seal on ka ülevaade nendest erinevatest diskretsioonil põhinevatest meetoditest aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kümme, sotsiaalpoliitikas töötustoetused ja aktiivsed tööturupoliitikad, mida vaadati ümber kriisi tingimustes ning äh, samuti mitmed olulised meetmed, mida võeti äh, maksude vallas ja samuti tööturu vallas, nii et kõik see on äh, seal välja toodud nendel diskretsioonil põhinevatel meetoditel on olnud muidugi ka SKT-le Euroopa Liidus mõju ning ka tööhõivele, mida on võimalik täheldada. eriti äh, tugev on see mõju, kui me näeme erinevaid äh, stiimulipakette ning äh, diskretsioonil põhinenud meetodite koosmõju ja me näeme, et see on kindlasti avaldanud positiivset mõju äh, siseturule ja on muutnud poliitikat palju äh, tõhusamaks. Mm, see, nende meetmete kooskasut-, kasutamine siis. diskretsioonil põhinevad meetodid aitasid tööturgu stabiliseerida ning luua uusi töökohti hiljutises kriisis ja üks väga oluline teema siin diskretsioonil põhinevate meetmete puhul on ajakohasus, ajastus, et äh, neid õigeaegselt äh, kasutatakse. ja võib-olla kolleeg Martin annab sellest äh, üksikasjalikuma ülevaate. suur tänu, mis puudutab nende meetmete ajastust, siis siin tuleb erinevad asjaolused silma pidada, iseäranis stiimulite ajakohasust ja nende ajutist olemust, see tähendab seda, et need meetmed ei saa olla püsivad, sellepärast et vastasel juhul need ei oleksid, need ei aitaks meil kriisi vastu võidelda, vaid tegelikult hoopis suurendaksid majanduslanguste ja majandustõusude tsüklilisust ja siis on mitmeid küsimusi seoses ajaga, sellepärast et neid kohandatud meetmeid peetakse sageli äh, problemaatiliseks just nimelt seetõttu, et meetmete rakendamisel on teatav mahajäämus, ajaline mahajäämus tulemuste osas, aga seetõttu, aga samuti ka poliitilise protsessiga seoses need otsustatud situatsiooni meetmed äh, on sageli problemaatilised. jah, ja poliitiline protsess oli mitmetes riikides probleemiks, kui meie, ka meie hinnangus, hinnangu järgi ja tulemused, aga samas on positiivsed äh, siiski. ja öö, äh, ajaline mahajäämus, poliitiline rakendus, äh, mahajäämus ja nii edasi kogu siseprotsessi läbimisega tekitav mahajäämus oli tegelikult suhteliselt väike, iseäranis, kui me peame silmis nüüd kriisi ulatust ja, ja seda ka ajalises mõttes. Nii et äh, siis oluline on ajaga seoses see, et äh, need, äh, et tegemist oleks õigeaegsete meetmetega, aga ka ajutistega. enamus projektide puhul on kindlaks pandud konkreetsed ajalised, aga mille, mis tagab, et protsent, Äh, projektid ei jätku enam pärast kriisi. Te võite meie dokumendist leida ka tabeli, kus on ära toodud äh, erinevad aastad, millal äh, neid meetmeid rakendati ja kasutati ja näidati, seal on ära toodud, et kahe tuhande üheksandaks aastaks olid enamus meetmeid juba rakendatud ja mõnedes riikides kahe tuhande kümnendaks aastaks. mis puudutab rakendamist veel ja siis nende meetmete äh, lõpetamist, siis siin me oleme eriti uurinud äh, Belgia ja Hollandi küsimust ja paistab, et meetmete lõpetamine, ehkki see oli plaanitud äh, juba alguses, äh, ei kulge nii plaanipäraselt, kui oleks võinud arvata meetmeid pikendatakse mõlemas riigis mitmete meetmete puhul ja seda on näha ka teistes riikides. seda osalt seetõttu, et kriis ei ole veel kuskile kadunud, kuid osalt ka sellepärast, et on teisi probleeme tekkinud. poliitiline kontekst selliste äh, meetmete puhul on alati oluline. ja seda tuleb arvesse võtta. niisiis, tegemist oli aja igati ajakohase ja õigeaegse äh, stiimulite paketiga kuid äh, nende stiimulite järkjärguline lõpetamine ei ole veel lõpule jõudnud. siis äh, võrdlus äh, Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid, selleks annan nüüd sõna oma kolleegile. suur tänu, Martin! mina jätkan automaatse stabiliseerimise küsimusega ja selle ja vast-, ja sellega seoses meil ei ole ajalisi probleeme, sellepärast et automaatsete stabilisaatorite puhul on äh, iseloomulikuks just see, et need käivituvad automaatselt läbi erinevate kanalite. kõigepealt äh, on meil, äh, meil on tööpuuduse töö, töö, töötusabirahad ja nii edasi mis käivituvad automaatselt, me oleme siis võrrelnud Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu automaatsete stabilisaatorite ulatust ja me oleme keskendunud brutotulule. kõigepealt brutotulu langus, kus majapidamise brutotulu langeb üle viie protsendi ja kui tööpuudus ja ka töötupuudust oleme arvesse võtnud. me oleme võtnud, me oleme rakendanud mikrosimulatsiooni meetmeid Euroopa Liidu puhul ja Texin mudelit Ameerika Ühendriikide puhul. ja me oleme siis äh, vaadanud, kuidas on kasutatavad rahalised vahendid äh, arenenud stabiliseerumise süsteemis pärast äh, nii-öelda sissetulekušokke ja me oleme võrrelnud siis neid äh, šokke ühelt poolt ja proportsionaalse sissetuleku äh, šoki puhul kolmkümmend kaheksa protsenti Euroopa Liidus oli stabiliseerimist ja kolmekümne kahe protsendi ulatuses Ameerika Ühendriikides. see näitab, kui palju suudab seda šokki siis leevendada olemasolev automaatsete stabilisaatorite süsteem siin on ainult kuue protsendi punkti ulatuses erinevust ja see on tegelikult üllatav, sellepärast et arvestatakse, et automaatsete stabilisaatorite süsteem on Euroopas märkimisväärselt tugevam kui Ameerika Ühendriikides. nii et äh, meie tulemused pisut äh, muudavad meie ette ettekujutust, mis puudutab aga tööpuuduse šokki, siis äh, Euroopa ja Ameerika Ühendriikide vahe on märkimisväärselt suurem. siin me võime vaadata siis neid sissetuleku stabilisaatoreid neljakümne seitsme protsendi ulatuses Äh, Euroopa Liidus ja ainult kolmekümne nelja protsendi ulatuses Ameerika Ühendriikides. töö, töötu abiraha on väga oluline äh, sissetuleku stabiliseerimise vallas Euroopas, äh, üheksateist protsenti tööhõive šok-, tööpuuduse šokist leevendatakse läbi selle ja sama näitaja Ameerika Ühendriikides on seitse protsenti. võtame siis nüüd riikide komposi-, dekompositsiooni siin me näeme automaat-, automaatsete stabiilsaatorite ulatus on väga erinev Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liikide vahel ja automaatsed stabilisaatorid äh, riigiti on äh, Ida- ja Lõuna-Euroopas märkimisväärselt äh, nõrgemad, mis on üllatav tegelikult sisse, kindlustuse seisukohast, madalama sissetulek tähendab seda, et majapidamised äh, sõltuvad äh, märkimis-, äh, on, on haavatavamad šokkidele ja Taanis ja mõnedes teistes Lääne-Euroopa riikides on jällegi kõrge automaatsete stabilisaatorite tase, samas ka kõrge palgatase. ja üldiselt võib öelda, et töö, töötu abiraha on äärmiselt oluline ja on suurimaks erinevuseks Ameerika Ühendriikide ja Euroopa vahel ja automaatsete stabilisaatorite kasutamine on suhteliselt ühtlane kogu Euroopas siis võib küsida, kas automaatseid stabilisaatoreid äh, ja kas rohkem automaatseid stabilisaatoreid on, on alati parem lähenemine. me teame, et alati on kõikidel asjadel oma negatiivsed küljed ja seetõttu on oluline, et me ähm, äh, äh, analüüsiksime eriti positiivseid külge. siis äh, Äh, fiskaalsed piirangud, me analüüsisime ka fiskaalseid äh, piiranguid ja mõjusid, kui äh, me vaatasime, kas kas mõned riikidest sattusid fiskaalselt piiratud olukorda tänu oma kriisimeetmetele. vaatasime, millised olid võlatasemed ja riigieelarve defitsiitid enne majanduskriisi ja siis pärast kriisimeetmete kasutusele võtmist. on näha, et mõningad riigid on sattunud raskustesse majanduskriisi ajal, on eelarve tasakaalud ja võlatasemed dramaatiliselt halvenenud peaaegu kõikides riikides ja viimaste aastate kriis loodetavasti ei kordu mida on näha ka järgmise slaidi pealt, kus on ära toodud meie ennustused kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. ja me näeme, et väga paljud riigid, väga paljudel riikidel on defitsiidi tasemed viie protsendi läheduses ja võlatase saja protsendi ulatuses. suur tänu, Mattias! ja teine teema, mida meil paluti analüüsida, või veel üks teema, mida meil paluti analüüsida, oli erinevate tööpuuduse meetmete roll erinevates sektorites ja erinevates ühiskonnagruppides ja erinevate lepingute puhul me oleme hinnanud töö, töötu abiraha ja erinevate lepingute sidet äh, ja samuti ka karjääri ulatuse, karjääri pikkusega seoses. Äh, töötu abiraha on äh, palju eksklusiivsem kui miinimumelatuse toetus. ja riikides, kus ei pakuta töötu abiraha, on suuri probleeme ja tööpuuduse oht ähvardab sageli kõige ohustatumaid rahvastikurühmi Euroopa Liidu liikmesriikides. oma analüüsis oleme me püüdnud näidata dualiseerimise, tööturu dualiseerimise erinevaid mõjusid, oleme püüdnud näidata, milli-, kui suur on ajutiste lepingute ulatus ja millised on, millisel ulatus, millises ulatuses tööturu teises segmendis saadakse töötuskindlustustoetusi. Lõuna-Euroopa riigid, kus miinimumelatise toetus ja automaatsete tööpuuduse toetused on problemaatilisel tasemel positiivne poliitikameede, mis on kasutusele võetud kriisi ajal, oli lühiajaline töösüsteem, aga see mõjutas positiivselt ainult loomulikult püsitöökohaga inimesi, ajutised, ajutisi lepinguid see institutsiooniline projekt ei puuduta. aga lähme nüüd edasi poliitiliste soovituste juurde meie analüüsidest. kõigepealt me võime öelda, et automaatsed ja kriisimeetmed aitavad stabiliseerida majandust ja Euroopa tööturgu, seda Euroopa Liidu liikmesriikides ja me saame näidata ka seda, et sellel on ka oma hind, see on mõjutanud äh, eelarveid ja, ja viinud riikide eelarved raskesse olukorda sageli, aga sissetuluku stabiliseerimise meetmed ei äh, ole sümmeetrilised äh, ja toetavad äh, sageli inimesi, kellel on juba stabiilne töökoht, aga ajutiste lepingutega inimesed äh, on ja, ja töötud on sotsiaalkaitsesüsteemidesse vähem integreeritud ja meie soovitustes oleks luua automaatsete stabilisaatorite korralik süsteem ning samas luua ka universaalsem äh, sotsiaalse kaitsesüsteem, kaitses ka neid inimesi, kes on sattunud tööturu äärealadele, seda teemat ei tohiks kindlasti unustada, iseäranis problemaatiline on see mõningates liikmesriikides. ja veel tuleb kindlasti öelda ka seda, et automaatset stabiili-, automaatne stabiliseerumine on positiivne, kuid äh, sellel on oma hind, nii et automaatsete stabiliseerimismeetmete puhul tuleb äh, kindlasti vaadata, millised on ka selle fiskaalked, fiskaalsed mõjud. sama puudutab ka neid kriisimeetmeid, mis võetakse vastu sihtotstarbeliselt, ka nende puhul oleks võib-olla vaja kaaluda struktuurilisi muutusi. üks teemasid, mida võiks veel, millele võiks veel mõelda, oleks et kriisimeetmete seostamine konkreetsete näitajatega, nagu näiteks tööpuuduse areng, SKT areng ja siis oluline on ka see, et selliste kriisimeetmete puhul tuleks need, nende, nende algatamine peaks olema õigeaegne, aga samuti peaks olema õigeaegne ka nende lõpule viimine järk-järguliselt. ja siis Taani liikmesriigil on oma roll, äh, nemad on palunud äh, tõe-, äh, luua kõikehõlmava ja toimiva universaalne tööturu kaitsesüsteem. ja ärgem unustagem seda, et me peaksime lööma automaatse stabilisaatorite süsteemi, mis tagab meetmete õige aluse õigeaegsuse, kuid samas sellega seoses peaks hindama Euroopa majanduse ja tööturu arenguid ja tegema seda paralleelselt, nii et stabilisaatorid ja kriisimeetmed oleksid äh, paremini kooskõlastatud ja tõhusamad, mitte ainult isoleeritud äh, meetmed äh, erinevate liikmesriikide poolt. aitäh selle vägagi täieliku esitluse eest. nüüd annan sõna liikmetele, proua Moha. proua esinaine, te ütlesite, et tegemist oli vägagi täieliku ettekande, kuid mina olen selles veidi äh, pettunud. mõtlen ka tõlkide peale, kes pidid äh, galopeerima nende vägagi tihedate ning kiirete ettekannete rütmis, nii et nende töö juba ei olnud lihtne. kuid kui ma vaatan ka seda dokumenti, mis meile on esitatud, siis ma olen vägagi pettunud, nähes, et kogu see ettekanne põhineb skeemidel ja graafikutel, mis on täiesti loetamatud, kuna nad on mustvalged Nad on kindlasti äh, väga head ja informatiivsed värvilistena ja vägagi loetavad, kuid äh, mustvalgena kaotanud nad täielikult oma mõtte. ma nii palju, kui sain, äh, püüdsin neid lugeda, kuid ma ei saa nendest skeemidest siiski aru, siin räägitakse erinevatest ridadest, mis viitavad eri riikidele, me ei näe isegi neid ridasid, neid riikide nimesid nii et eh, pean ütlema, et olen pettunud ja see eh, kaotab täielikult kogu selle ettekande mõtte. esinaine soovib katkestada proua Maheni. vabandage, proua esinaine, soovin siiski jätkata. ma olin eh, siin äh, vägagi viisakas, püüdsin leida äh, kuidagi võimalust kuvada seda kõike värviliselt, kuid äh, see ei õnnestunud. võib-olla siis on äh, kolleegid taibukamad kui mina ja nad said sellest kõigest aru, aga mina mitte. ja seetõttu ma siis klammerdasin, klammerdusin selle soovituste teksti külge, nende poliitiliste soovituste osas ja see, mis meile siin öeldakse, mis puudutab äh, majanduse stabiliseerimist, asümmeetriat äh, ajutiste tööliste ning äh, alalise töökohaga inimeste vahel. ja ma ei näinud seal midagi, mis oleks revolutsioonilise tähtsusega võrreldes nende uurimustega, mis meil varem on läbi viidud või mis kuidagi äh, annaksid meile mõtteainet või kuidagi kiirendaksid äh, neid arutelusid, äh, mis meil sel teemal võiksid toim-, toimuda. see, et kriis soodustas ka sotsiaalse kriisi tekkimist, seda me kõike nägime, kuid mul on küsimus ka uuringu autoritele. me peaksime kuidagi soodustama ka seda, et liikmesriigid seaksid sisse parema sotsiaalkaitsesüsteemi ja et sellel oleks tõepoolest ka konkreetsed mõjud, aga kuidas, on küsimus. ja kuidas me saame sotsiaalkaitse, liigsetest sotsiaalkaitsesüsteemidest äh, loobumas, on neid riike, kus neid, äh, need mehhanismid on äh, liiga arvukad ja selles küsimuses me vastust ei saanud. aitäh, tahtsin täpsustada. uurimuse autorid ei vastuta selle mustvalge eest, nüüd kvestorite teenistus äh, nendel ei ole lihtsalt äh, värviprinterit. nii et see on minupoolne märkus. nii et teil on igati õigus. ja te saate elektronposti teel kindlasti ka äh, siis äh, ekraanil vaadata neid ähm, värvilisi graafikuid. kas on veel sõnasoovi? mais j'en ai parlé déjà. <laughs> Bien, si pas d'autres. Euh, euh ah, Sorry, I saw the green. Äh, vabandust, ma nägin, arvasin, et mikrofon on juba sees, ütleb kõneleja. Äh, ma äh, tõesti toetan kolleegi sõnavõttu et on väga raske inimesi sotsiaaltoetuste pealt pärast kriisi jälle tööle tagasi viia. minu arvates siin kõige olulisem oleks äh, hoolitseda selle eest, et meie äh, heaolusüsteem ei loe, loo nii-öelda vaesuslõks. ma arvan, et väga paljud nendest toetustest, mis on olemas, äh, on sellepärast, et inimesed on toet-, äh, töötaja, kui nad töö leiavad, tavaliselt madalapalgalise töö, siis nad jäävad nendest toetustest ilma ja seetõttu perekonnad ei olegi huvit-, inimesed ei ole huvitatud madala palgaga töökohtadest vastuvõtmisest, sellepärast et siis nad eh, jäävad nendest toetustest ilma. nii et, et võib-olla tuleks selliseid vaesuse lõkse kõrvaldada ja keskenduda sellele, et kuidas me saaksime luua nii-öelda inimväärsed töökohad ja töötingimused Äh, meil oleks võib-olla vaja mingit äh, koordineerimist ka palgatasemete vahel, sellepärast et see mõte, et me peaksime äh, palgatasemetega konkureerima, on pikemas perspektiivis destruktiivne. nii et, et ma arvan, et meil oleks vaja sellele kõigele palju tasakaalustatumat lähen-, lähenemist, eriti küsimusele, et kuidas inimesed sotsiaaltoetustest jällegi tööle tagasi saada nii et, et äh, võib-olla selle arutelu kontekstis peaksime seda asja rõhutama. proua Figueredo, palun. aitäh, mul on äh, tõesti väga kahju, et ma juba varem siia ei jõudnud, aga ma ise osalesin ühel väga suurel demonstratsioonil või meeleavaldusel, mis siin väljas käimas on Äh, tegemist on siis meeleavaldustega nende poliitikate vastu, mida rahvas ei toeta, mida töölised ei toeta. ja, ja need äh, meeleavaldused puudutasid ka sotsiaalkaitse teemat. meil Portugalis äh, oli tõesti töötutele mingid toetused olemas Äh, sest et töötute arv äh, tõesti äh, oli suur majanduskriisi tõttu, aga nüüd need toetused on järk-järgult vähenenud kuigi, kuigi endiselt nelikümmend protsenti on selliseid töötuid, kes ei saa üleüldse mitte mingisuguseid toetusi, kujutage endale seda ette ja ka igasugused programmid, Äh, inimeste, mis on suunatud inimeste tööle tagasisuunamisele, näevad inimese jaoks ette ainult sada kaheksakümmend üheksa eurot. kuidas te elate saja kaheksakümne üheksa euro pealt, kuidas te selle eest toitu ostate, ravimeid, transpordikulusid hüvitate, haridus, äh, sellised asjad kõik? see on lihtsalt sada kaheksakümmend üheksa eurot, nii et vaesuse, vaesus tegelikult suureneb ja see on kohutav kus on see sotsiaalne Euroopa, kus on see sotsiaalne ühtekuuluvus, millest me räägime? kuidas on võimalik äh, peale suruda inimestele meetmed, mis on nii karmid, äh, nagu näiteks see stabiilsuspakt, kuidas on seda võimalik peale suruda sellistele riikidele, kus on sellised tõsised so sotsiaalsed probleemid, nagu näiteks minu enda kodumaal, kus vaesus ja tööpuudus kodu aeg, kogu aeg kasvab ja lõppude lõpuks meil on praegu ju Euroopa vaesusevastase võitluse aasta meil on tõepoolest vaja töökohti, tööhõive on väga oluline, aga neid töökohti ei ole. mida me nende inimestega siis peale hakkame, keegi ei tea kas me jätamegi nad siis, me lihtsalt jätame nad praegu äärmisse vaesusesse ning eh, Euroopas vaesus kasvab vaesusevastase võitluse aastal. Eh, väga paljud inimesed on miinimumsissetulekuga. Eh, nad üritavad kuidagi vaesusega toime tulla. ma tahaks teada, mida spetsialistid sellel teemal arvavad. kas on veel sõnasoovi? tundub, et mitte, siis äh, annaksin uuesti sõna meie külalistele, et saaks vastata nendele sõnavõttudele. ma ei tea, kes teist kolmest soovib sõna võtta? võib-olla mina siis alustan ja kolleegid toetavad mind. kõigepealt ma tahaksin öelda, et siin on arusaamatus mitte ainult nende materjalide trükkimisega ja ka meie suhtumisega sotsiaalsesse kaitsesse. me ei ole sotsiaalse kaitse vastu, aga meie töö üks põhijäreldusi on see, et sotsiaalne kaitse ei ole oluline ainult kui sotsiaalpoliitika eesmärk, vaid see on oluline ka majanduse aspektist, see aitab majandust ja tööturgu stabiliseerida ning äh, loob teatud hüvesid kriisi ajal mis puudutab nüüd juurdepääsu esimes-, erinevatele sotsiaaltoetustele, siis see on teema, millega paljud liikmesriigid peavad tegelema ma arvan, et võib-olla peaks äh, isegi teatud äh, sissetuleku äh, toetusi rohkem kasutama mõnedes liikmesriikides ja ja näiteks ma pean siin silmas ka töötus, töötu abiraha ja töötuskindlustust, võib-olla praegu näiteks noortel inimestel, kes on just tööturule tulnud, ei ole võimalik sellist abiraha saada ja vanemad inimesed seda saavad, nii et, et see on kahtlemata üks teema, äh, mis, mille üle enamik Euroopa Liidu liikmesriike peaks mõtlema. ja võib-olla peaksime me valmistuma ka tulevasteks kriisideks juba, mis, mis ilmselt ka kunagi tulevad. niisiis ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles Portugali esindaja, et meil on vaja korralikke sissetulekutoetussüsteeme, mis siis kaitseksid inimesi eh, vaesuse eest, aga samas tuleb olla teadlik Äh, ka sellest, äh, selliste toetuste mm, võimalikest negatiiv, negatiivsetest mõjudest. Äh, sellised toetused peaksid siiski inimesi aktiveerima, nende toetustega peaksid käimas ka, käima kaasas aktiivsed tööturupoliitikad, nii et, et inimesed ikkagi tahaksid tööturule tagasi minna ja äärmiselt oluline element on siin ka koolitus, arvestades seda, et Äh, äh, majanduse jaoks rasketel aegadel muutused majanduses äh, kiirenevad ja seega töökohtade iseloom muutub. mis puudutab nüüd vaesuslõksude vältimist, siis see on seotud just nende stiimulitega, mida ma mainisin ma ma arvan, et palgatöö on äh, ikkagi alati ligitõmbavam kui pikka aega toetuste peal elamine, lihtsalt mitte sellepärast, et see loob sellise sotsiaalse tõrjutuse tunde, vaid ka sellepärast, et pikemas perspektiivis see süvendab vaesuse ohtu no.. If not, so we are open for further comments. Madame Estrela, me... Proua Estrela. Eh, eh, só agora, depois de ouvir a intervenção do perito, é que gostava kuulsin äh, meie eksperdilt just, et äh, te nõustute sellega, mida öeldi Portugali kohta, ma ei tea, kas te olete Portugaliga lähemalt tutvunud, kuid äh, teie vastusest ilmneb, et te tegelikult ei mõista seda, mis seal toimub, millised olid need meetmed, sotsiaalsed meetmed, mis siis valitsuse poolt võeti kriisi, kriisi ajal? või et millal on meil andnud, olnud seal tagatud miinimumsissetulek no, vaestele peredele. enamikes liikmesriikides sellist olemas ei ole, meil see siiski on olemas ja see on just pikaajalisi äh, töötuid aidanud täiendava meetmena. kuid samal ajal on toimunud ka eelarve konsolideerimine ja need kitsendused ähm, stabiilsuspaktil ning äh, see on äh, tinginud äh, mitmeid probleeme paljudele. ja me oleme olnud sunnitud sotsiaaltoetusi vähendama Portugalis. kas te teate, mis seal üldse toimub Portugalis praegu? nüüd äh, kõige, pöördume ekspertide poole, et kuivõrd nad on Portugali olukorraga kursis ja siis äh, lõpetame Um, well, we, we screened um, all discretionary measures that have been adopted in European uh, members. me vaatasime kõiki neid uh, äh, diskretsioonil põhinevaid meetmeid, mis võeti kasutusele Euroopa Liidu liikmesriikides. ma tean, et uh, Itaalias on see tagatud miinimumsissetulek äh, hoopis äh, teistsuguse tähendusega teema. ja ma tean, et äh, seal see tööst-, töötuskassa on väga suures miinuses, muidugi te Portugali juhtumiga olete ise enam kursis kui mina. Euh, väga hea, sellega mm, lõpetame tänase päevakorra käsitlemise ja te saate varsti selle uurimise lõplikud tulemused äh, kirjalikult äh, arvatavasti kuu lõpuks. või siis, kui see uuring lõpetatakse, nüüd aga, nüüd äh, anname aega selleks, et me saaksime minna kuulamisele ja siis homme jätkame oma teemadega kell üheksa. aitäh!